okei okay, um,, welcome back. niisiis, tere tulemast kõik tagasi. me vabandame, et ajakavas muudatusi tegime, aga ECOFINis läksid asjad nii põnevaks, et me ei saanud minister Charlit enne omale, sest ta juhatas seal nõukogu aga meil on hea meel, et ta oli nõus, nagu ta lubas, tulla meile siia rääkima riigipõhistest soovitustest, mida me ka põgusalt käsitlesime Strasbourgis oma kohtumise ajal. aga nüüd on nad ametlikud, need riigipõhised soovitused ja huvitav on kuulda, mis teil öelda on. ja siis saadikutel on võimalik ka küsimusi esitada. Thank you. Yes, indeed it was. jah, tõepoolest oli päris vahva olla täna ECOFIN-i koosolekul. see oli esimene ECOFIN, mida ma juhatasin. nii et see oli au eh, seal olla ja Küprost esindada. kui te olete seal, siis sellel toolil, siis loomulikult ei ole mitte riiki esindamas, vaid esindate kõike kahtekümmet seitset liikmesriiki, nii et see tõesti oli väga kena ja põnev. ja palju tööd tegime ära. nüüd ma tulen selle konkreetse teema juurde, mille pärast te mind siia kutsusite, nimelt Euroopa poolaasta elemendid ja mul on hea meel teile öelda, et täna Ecofin võttis vastu riigipõhised soovitused. ja äh, see siis hõlmab ka kaks tuhat kaksteist Euroopa poolaastat. ja ametlik vastuvõtmine täna toimus pärast seda, kui ülemkogu oli heaks kiitnud nädal tagasi, kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal juunil need riigipõhised soovitused. Eh, soovituste pakett hõlmab kahtekümmet seitset komplekti konkreetseid soovitusi liikmesriikidele eelarvemeetmete ja majandusreformide kohta, aga samuti tervet komplekti soovitusi euroala jaoks nagu te teate, see on nüüd teine kord, kui Euroopa poolaasta on korraldatud ja käesoleval aastal oli kaks uut asja sellel poolaastal, kaks uut ideed. esimene on see järgi või selgita põhimõte, millega nõukogu reeglina äh, soov-, järgib komisjoni soovitusi või vastasel korral avalikult selgitab oma seisukohta, miks ta seda ei tee ja see on olnud väga tähtis täiendus, see tagab, et läbipaistvus suureneb ja ennekõike aruandekohustus kogu protsessis läheb suuremaks. ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on tugevdanud Euroopa Komisjoni positsioone kogu protsessis. ja nii see oligi plaanitud. ja Teil on tõesti edu olnud, tubli. teine uus asi oli see, et võeti sisse soovitused, mis tulenesid makromajanduse tasakaalu nihetest. Need tasakaalunihted hõlmasid kahtteist riiki ja tehti järeldus, et ehkki need riigid kannatavad tasakaalunihete all, ei ole nad siiski ülemäärased, need nihked. nii et need riigid, keda ilmati Bulgaaria, Belgia, Küpros, Taani, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Rootsi, Sloveenia ja Ühendkuningriik. Need kaks uut ideed muutsid soovitamise protsessi küll keerukamaks kui varasemal ajal ja lisaks nõukogu korraldas oma töö kahel paralleelsel moel. Ecofin tegutses stabiilsuse ja kasvupakti raames ja makromajanduslike tasakaalunihete menetluse teemadega ja üldstruktuuripoliitikatega ja EBSCO käsitles tööhõive teemasid. vaatamata kõigile väljakutsetele viis hea töö tänaste tulemusteni ja järeldusteni ja nüüd peavad liikmesriigid need e, soovitused oma otsustesse integreerima, kui nad arutavad e, eelarveid, struktuurireforme ja tööhõivepoliitikaid. nüüd mõned e, üksikasjad arutelude kohta. kui me vaatame arutelusid, mis toimusid nõukogu ja komisjoni vahel ja selle põhimõtte järgi või selgitab põhimõtet, siis tasub nimetada kahte asja. kõigepealt arutelud eh, tekitasid terve rea täiendusi ja muudatusi soovitustesse ja komisjon toetas seda täiel määral. Eh, terve rida liikmesriike ei teinudki soovitustesse mingeid muudatusi. ja teiseks nendes juhtudel, kus me ei jõudnud kokkuleppele komisjoniga, nõukogu selgitas oma seisukohti. nii et aruanne nende selgitustega võeti ka täna vastu ja õige pea te ka näete seda aruandes on märkimisväärne see, et arutelude eh, ja muudatuste mm, suurem, kõige suurem osa oli struktuurireformid, eh, riigi rahandus ja tööhõive valdkond ja vähem eh, oli vastuolulist finantssektoris. aga muudatusi tehti ja selgitati kümne liikmesriigi puhul kahekümne seitsmest kaheksa nendest kümnest eh, tahtsid muuta tööturupoliitikate alaseid soovitusi, kaheksa riiki kümnest tahtsid teha neid muudatusi. Eh, nüüd kaks tuhat kaksteist Euroopa poolaasta kohta tahaks lisada, et see oli eduka tulemusega poolaasta ja loomulikult on valdkondi, kus on võimalik asju parandada, eriti arvestades seda, et protsessis on uusi aspekte. üks selliseid väljakutseid on leida viis, kuidas optimaalselt ära kasutada see lühike aeg, mis arutelude jaoks on ECOFIN käivitas täna arutelu selle üle, kuidas Euroopa poolaastat veelgi täiustada ja nüüd hakkab tööle komisjon ja ettevalmistavad asutused hakkavad seda tegema ning põhjalik äh, ülevaade äh, valmib oktoobrikuiseks ECOFINiks. nii et seda kõike silmas pidada eesistujamaa Küpros tervitab ka parlamendist äh, igasuguseid panuseid selles, sel teemal. nii et eesistujamaa kavandab koostada optimeeritud Äh, ja viljaka äh, semestri poolaastaga aastaks kaks tuhat kolmteist. ja tasub märkida, et nõukogu on täna vastu võtnud selle otsuse, et Euroopa poolaasta on joon alla tõmmatud ja kogu see üritus oli väga suure mõjuga, nõukogu, komisjon, riigijuhid ütlesid, et see on tähtis, sellel on suur mõju. kaks nädalat tagasi, isegi vähem, kümme päeva tagasi valitsusjuhid ja riigipead arutasid seda teemat ja leidsid seda. teine tähtis asi on, et protsessid on nüüd määratletud, identifitseeritud ja seda selleks, et neid veelgi täiustada ja ma eeldan, et olukord paraneb veelgi, nagu öeldud, oktoobri kuul, siis meil toimub kohtumine, kus me vaatame läbi need protsessid ja siin ma juba viitasin sellele, et kui parlament saab omapoolse panuse anda, siis on see väga teretulnud. suur tänu! Thank you very much um,! suur tänu! ja nüüd äh, küsimused komisjoni liikmetelt. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid Jean-Paul pole mulle veel läbi teinud, kas sa soovid sõna? Äh, kui mulle midagi antakse, siis ma olen alati nõus, äh, sest tavaliselt ei anta midagi. palun vabandust, et ma äh, hiljaks jäin, ma kuulsin ainult osa teie sõnavõtust ja kindlasti seda kõige huvitavamat osa, seda, millest te ütlesite, et te olite valmis äh, Ähm, vastu võtma parlamendi mm, äh, panust. minul on küsimus, et kuidas nõukogu eesistuja veenab äh, või kuidas ta näeb ette, äh, kuidas ta, millisena ta näeb ette parlamendi rolli Euroopa poolaasta raames? et ähm, me ei sooviks, et meie arvamust võetaks kuulda ainult siis, kui ilm on ilus ja see kõigile sobib, vaid et, et parlamendil oleks reaalne roll. me arvame, et ähm, riikidele soovituste andmine on äh, üldiselt rohkem ri-, siseriiklike parlamentide ülesanne, aga milline on teie arvamus, et äh, kuidas parlament, kas parlament peaks teie arvates rolli mängima ja milline see roll peaks olema ning millised on need vahendid, mida te olete nõus parlamendile andma selleks, et parlament saaks osaleda selles äh, poolaasta menetluses, mis on kindlasti oluline meie majanduspiirkonna tuleviku jaoks, aitäh! minister will answer one by one, so the floor. minister vastab äh, küsimustele ükshaaval, nii et sõna on teil. niisiis. loomulikult nõukogu eesistuja esindab äh, kahtekümmet seitset liikmesriiki ja sellise esindajana on äh, eesistuja vaated kahekümne seitsme liikmesriigi vaated, me esindame nõukogu. ja ma arvan, et ma rutaksin ette, kui ma hakkaksin siin seisukohti paika panema, aga ma olen juba varemgi öelnud äh, kahte asja. esiteks, me kõik peame andma oma panuse olulistesse küsimustesse Euroopas ja see panus äh, peaks olema healoomuline, aga te soovisite teada, kas on äh, formaalne või juriidiline parlamendi kaasamise võimalus. me oleme praegu veel äh, õppimisfaasis ja kui vaadata nõukogu seisukohast asja, siis äh, me võtsime täna vastu otsused, aga me vaatame veel need äh, mõjud üle, tuleme teema juurde tagasi oktoobris ja loodetavasti oktoobris oleme me kõik äh, targemad Euroopa kodanike huvides. nii et äh, meil on piisavalt aega, kuulakem, õppigem president, äh, eesistuja võtab arvesse kõike öeldut ja arvestab sellega. ja võib-olla me tõesti kõik oleme oktoobris äh, targemad, sellepärast et äh, algatusraport, mille raportöör on Jean-Paul Cousses, pannakse ka hääletusele oktoobris. ja nüüd Elisa, palun. Thank you very much, I will speak in english suur tänu, räägin inglise keeles. suur tänu siia tulemast äh,, härra minister. minu küsimused on äh, seotud äh, nõukoguga. esitan need teile kui nõukogu eesistujale, mitte kui Küprose esindajale. esimene küsimus parlament on olnud väga aktiivne kuuspaki teemal. me oleme ka komisjoni rääk-, komisjoniga rääkinud äh, liikmesriikide poolsest jõustamisest, et mis äh, juhtub äh, siis, kui soovitusi ei rakendata. väga oluline on nende soovituste kvaliteet ja praegu on selge, et need soovitused on liiga nõrgad, need on liiga äh, hägused, need soovitused on samad, struktuur on samad, lahendused on samad, ükskõik, kas tegemist on väikese või suure eksportiva või importiva riigiga. see on esimene kommentaar. ja kuus paki üks lisaväärtus seisnes selles, et me palusime komisjonil uurida äh, seda, kuidas ühes riigis toimuv võib äh, mõjutada teist, ehk siis võib tekkida selline nakatumise efekt. sellega tuleks rohkem arvestada. kui vaadata nüüd äh, IMF-i aastaraportit, siis seal äh, öeldakse Saksamaa kohta järgmist. paigas on äh, tingimused, mis tagavad sisenõudlusel põhineva majanduskasvu pärast tööturu reforme, tööhõive kasvu, nii et äh, siis äh, paraneb äh, ka importide maht, mis mõjutab kogu euroala nii ülemäärase puudujäägi kui ka ülejäägiga riike tuleks äh, jälgimise alla võtta. ja Saksamaa ei ole jälgimise all, olgugi et neil oli ülejääk äh, viis koma üheksa protsenti ja praegu see lävend, millest alates hakatakse riigi jälgima on, on kuus protsenti, nii et null koma ühe protsendiga on Saksamaa jälgimise alt äh, väljas ja väga oluline oleks, et riik, kus on kogutud suured ülejäägid, oleks jälgimise all, aga see ei ole praegu siin tekstis sees. ja siis äh, riigid, äh, mida mõjutab troika režiim, räägin siin ka oma riigist, äh, Portugalist, me oleme täpselt täitnud soovitusi ja need ei ole toiminud. ja siin on öeldud nüüd, et Portugal on täitnud kõigi tingimusi, erinevalt Kreekast, kus on kahtlusi, aga ei ole tingimuste täitmisega midagi saavutatud, igal pool min-, lähevad ettevõtted pankrotti, tööhõive on vähenenud, ähm, sissetulekud ei ole suurenenud ja nüüd meil soovitakse samamoodi edasi jätata. ja millal nõukogu äh, eeldab, et me näeme lõpuks ka positiivseid tulemusi Portugalis ja kolmandaks äh, tööhõive parlamendis me oleme öelnud, et äh, ükskõik, mis soovitusi nõukogu teeb ja nõukogu teeb palju soovitusi tööhõive teemal. aga ükskõik, mis äh, soovitused need on, väga tähtis on kinni pidada sotsiaaldialoogi põhimõtetest, see on osa Euroopa demokraatiast. ma küsisin teilt juba varem, aga siis ei olnud õige hetk, et kui te panite paika soovitused Itaaliale, siis komisjoni ettepanek äh, sisaldas ka ettepanekut, et palku tuleks vähendada koostöös sotsiaalpartneritega lähtuvalt riigi sisepraktikast, siis nõukogu vaatas läbi äh, selle lause ja see lause on välja võetud, nii et nüüd öeldakse ainult, et äh, tuleb uute palgaraamistike rakendamist tugevdada, et tõsta konkurentsivõimet. nii et äh, siin ei räägita konsulteerimisest sotsiaalpartneritega, nii et äh, sinna äh, liigutakse pigem allapoole. ja mis puudutab äh, Soomet, äh, siis komisjon ei ole arvamusel, et peaks konsulteerima sotsiaalpartneritega ja nõukogu ütleb, et tuleb jälgida siseriiklikku praktikat ja sotsiaaldialoogi praktikat riigis, nii et need on minupoolsed kommentaarid ja palun saage aru, et ma pöördusin siinkohal nõukogu, mitte teie poole isiklikult. ja suur tänu. ja tõesti, ma ei tunne ennast isiklikult solvatuna. Te esitasite palju küsimusi, aga kõikide nende küsimuste taga on teema, mida ma juba eelnevalt mainisin me võiksime kõikides nendes teemates äh, süviti minna, analüüsida neid ja öelda välja oma arvamuse. minu ettepanek on järgmine. paljudes teiepoolsetes kommentaarides on äh, tõde ja seda tuleks äh, lähemalt uurida. on sisse viidud muudatusi, on pandud paika tähtajad. Need kommentaarid olid tõesti väga kasulikud. ja ma teadsin, et te esitate need küsimused ja tõin endaga kaasa eksperdi, Saksamaa eksperdi, ta on poolenisti sakslane. ja ta kindlasti oskab meile öelda täpsemalt üht-teist nende küsimuste kohta, mida te mainisite aga mis puudutab Portugali, siis teil on täiesti õigus, ma saan aru, kuivõrd keeruline see on, minu enda riik on minemas sama teed, Küpros on minemas sama teed ja olud on nüüd äh, sellised, et äh, väliskeskkond tihtipeale juhib riigi selles suunas, kuhu nad ei olekski arvanud, et nad äh, hakkavad liikuma praegu on Euroopas kriisiolukord ja üks riik mõjutab teist, osad on väiksemad, osad on suuremad. meie juhul, ja nüüd kaldun natukene kõrvale, oli alguseks äh, Kreeka probleem ja see on mõjutanud äh, meie majandust. meie majandusel on läinud äh, hästi viiskümmend aastat ja äkki me oleme selles kohutavas olukorras, nii et need äh, küsimused, mis äh, teie esitasite, on ka sellised, mida meie hakkame esitama järgnevatel kuudel, loodetavasti mitte järgmistel aastatel, kuni me leiame vastused ja nüüd ma annan sõna Andreasele. Good afternoon, very happy to have. tere pärastlõunat. mul on hea meel osaleda sellel raskel, aga huvitaval arutelul EKONi komisjoni liikmetega kõigepealt esimene tähelepanek. me teame, et majandusteadlastel on erinevad arvamused ja ma tahaksin äh, nüüd öelda teile, milline on konsensus nõukogus nendes küsimustes, mida teie mainisite, aga loomulikult samadel teemadel on ka teistsuguseid arvamusi. tuttav nüüd komisjonipoolseid äh, soovitusi, siis üldiselt äh, ollakse arvamusel, et need äh, soovitused on konkreetsemad ja siduvamad äh, kui varem, aga teil on õigus selles osas, et me peame edaspidi olema riigispetsiifilisemad ja oluline on paika panna prioriteedid ja järgmine voor peaks sisaldama ka rakendamise ajaraamistikku, sellepärast et need soovitused on väga üldised, nad annavad äh, suuna kätte, aga nad ei ole piisavalt äh, konkreetsed, äh, tegemaks igapäevaseid majanduspoliitilisi otsuseid. teiseks, te mainisite ülekandumise ohtu ja kindlasti see peaks meile muret valmistama tegemist on äh, keerulise teemaga. raske on äh, hinnata ülekandumise võimalust ja praegu IMF äh, üritab selliseid hinnanguid anda, aga seda ei ole niivõrd lihtne teha, kui lihtsalt majandust ühes riigis analüüsida ja öelda, et siin on nüüd fiskaaltasakaalu puudumine, majanduskasvu puudumine või muu selline ülekandumisefektide analüüsimiseks on vaja teha palju tehnilist tööd, aga teil on täiesti õigus, et äh, kui me analüüsime eriti just suuri riike, siis äh, tuleb arvestada sellega, kuidas nende poliitika mõjutab äh, kogu Eurotsooni ja kogu Euroopa Liitu ja siis te mainisite ka Saksamaad. meil on äh, nüüd tabelis selline lähenemine, et nii äh, defitsiidi kui ka ülejäägi äh, puhul hinnatakse seda kui midagi negatiivset, aga erineva kaaluga. nõukogus äh, ja on selles osas äh, eriarvamusi ja küproslasena ma pean ütlema, et meil on ka suur äh, jooksekonto tasakaalu puudumine hetkel meie riigis nüüd edasi, mis puudutab äh, troikat, siis äh, oleme õppimisfaasis, praegu oli, tähendab, alguses oli fookus äh, teistsugune, praegu oleme programmid äh, muutnud mitte ainult fiskaalseks, vaid ka üldisemaks äh, panustame rohkem majanduskasvule, millele ka teie olete viidanud. ja sisse on tulnud ka pangandusmõõde. nii et äh, me arvestame neid erinevaid aspekte, aga loomulikult äh, tuleb äh, aru saada, et programmide tulemuste nägemine võtab aega, mõnikord tuleb ka programme muuta, lähenemist muuta. ma usun, et see on õige lähenemine Euroopa Liidus. ja me peame andma programmidele aega lühiajalises perspektiivis on keeruline tulemusi saavutada ja küproslasena ma tahaksin ka toonitada, et meil on nüüd samuti uus programm ning lähitulevik saab olema väga keeruline nii äh, majanduslikus, poliitilises kui ka sotsiaalses mõttes. ja ma arvan, et äh, riikidel tuleb loomulikult vahet äh, teha. näiteks Itaalias on äh, olukord äh, teistsugune kui mõnes teises riigis, näiteks konkurentsivõime probleeme seoses Soomega, et seal jah, tõesti tuleb äh, arvesse võtta seda, et riigid on erinevad ja ka soovitustes peab see kajastuma. suur tänu ja nüüd äh, Alde nimel Olle, palun. proua esinaine, minister, mul on mõned küsimused, äh, mõned konkreetsemad, mõned üldisemad. ma tahaksin teada, millised arutelud praegu on meil on soovitused, neid on võimalik muuta, on võimalik teha ka viimase hetke muudatusi ja kuidas see tegelikult kõik äh, aset leiab ja mis on äh, asja mõte, kas tegemist on avatud aruteludega või lahendatakse küsimused eelnevalt ära. Bulgaaria ja Malta hääletasid vastu, tahaksin teada, miks nad seda tegid ja mis on soovitused, mida nad ei aktsepteerinud minu oma riik äh, Rootsi sai komisjonilt äh, soovituse, kus öeldakse, et tuleks äh, tõsta palga paindlikkust. seda ütles komisjon, aga nõukogu soovitustest on need sõnad välja jäetud ja see on põhjustanud palju arutelusid minu riigis, ma tahaksin teada, miks nii otsustati. ja siis veel mõned küsimused härra Borg, Rootsi rahandusminister, teie kolleeg ütles, et äh, Kreeka ilmselt läheb äh, pankrotti. ja mida te sellest arvate? ja Soome rahandusminister ütles äh, sel nädalavahetusel, et Soome võib lahkuda Euroliidust, kui nad äh, peavad hakkama maksma nende riikide eest? Need olid need viis küsimust minu poolt. kõnelejale mikrofoni. I will try and um... ma nüüd jagan vastuse ära oma kolleegiga, aga mina vastan kahele viimasele küsimusele, mis teilt tuli kõigepealt jah, eh, ma arvan, et ei ole õige see, et meie peaksime kommenteerima seda, mida keegi kuskil ütleb, aga samas on tegemist väga tähtsa küsimusega ja puudutab meid kõiki ja sellepärast ma äh, siiski luban omale kommenteerida. Eh, nimelt olukord Kreekas on tõesti väga tõsine. ja ma ise olen öelnud, et need probleemid, mis minu koduriigis praegu on, ei tulene mitte minu riigi majandusest, vaid tulenevad hoopis nendest tagajärgedest, mis Kreeka nurjunud majandusest on põhjustatud. ja me kõik teame, et aasta alguses otsustati, et väärtuse kärped, kärbitakse Kreeka riigi võlakirju, võlakirjade väärtust ja e, need olid just need Kreeka võlakirjad, e, mis meie pankadele Kre-, Küprosel nii tohutut muret e, tekitasid, sellepärast et nemad olid investeerinud Kreeka võlakirjadesse ja sellepärast tänu väärtuse kärbetele nüüd meie pangad sattusid äärmiselt tõsisesse olukorda kui riigi majandusel läheb nii halvasti, mida siis teha? ja mida me ikka näeme nüüd? me räägime pangaliidust. me räägime ühtsest järelevalveasutusest Euroopas. et tõesti olukorda saaks jälgida ja kui meil olnuks selline järelevalve seireasutus Euroopas kümme aastat juba olemas, siis meil ei olnuks neid probleeme, mis meil praegu on, aga paraku nad nüüd on, reaalsus on selline ja sellest ei pääse, nii et tuleb olukorraga tegeleda. ja ja nüüd EFSF ja ESM loodigi sel eesmärgil. ja mis on nüüd eesmärk? ilma, et ülejäänud Euroopat kahjustada, üritatakse need probleemid lahendada, finantsprobleemid lahendada, mis, mille algus on aastaid tagasi. ja viimane kord, kui ma olin teie ees Strasbourgis, siis ma ütlesin, et mul on suur heameel eh, selle üle, mul on suur au olla teie ees kakskümmend seitse riiki räägivad omavahel, arutavad väga keerulist olukorda ja lõppkokkuvõttes suudavad ka leida lahenduse. lahendused tavaliselt esimesel päeval ei sünni, võib-olla kuu aega hiljem või isegi aasta hiljem või paari aasta pärast, aga me leiame need viisid rahumeelselt ja tsiviliseeritult, kuidas probleemid lahendada Teile ehk meenub, et möödunud sajandil olid asjad hoopis teistmoodi, meil ei olnud tollal selliseid võimalusi ja sellepärast ma ütlengi, et mul on au ja uhke elada täna ja praegu, aga me ei ole kõiki probleeme veel suutnud lahendada, probleemid eksisteerivad endiselt. ja sellises heas koostöövaimus me peaksime suutma oma probleemid lahendada. aga minu jaoks on praegu valus see kõik, sest minu riigil oli hea majandus ja nüüd me kannatame teise riigis, teisest riigist meile kandunud probleemide pärast. aga ma loodan, et lõppkokkuvõttes äh, solidaarsuse abil meie partneritega Euroopas me suudame leida lahenduse ja et ei teki olukorda, kus selline riik nagu Kreeka, tema majandus laguneb koost. ja kui riik tõesti rappa läheb, seekord võib see olla Kreeka, teinekord mõni teine riik, siis selle mõju ja võib üle kanduda väga negatiivselt ülejäänud Euroopale, me ei taha seda olukorda, aga samas tuleb ka öelda, et au kuuluda Euroopasse käib koos vastutusega. nii et Kreekal on vastutus ja ta peab kinni pidama sellest vastutusest, kui ta tahab, et ülejäänud Euroopa tema vastu solidaarsust üles näitaks. nii et ma nüüd olen kaks viimast küsimust äh, vastanud võib-olla küll kaudselt, aga nüüd minu kolleeg vastab ülejäänud küsimustele. Uh, uh, jah, te olete puudutanud väga tähtsat teemat. see on uh, poliitiline ja tehniline dialoog soovituste üle. tegemist on valdkonnaga, kus te teate, on meil vaja olukorda veelgi parandada. kuidas neid soovitusi praegu tehakse? kõigepealt algab kõik komisjonist ja siis on liikmesriikidel võimalik asja arutada, aga see toimub rohkem kahepoolselt komisjoniga. erinevatel riikidel on erinevad tegevuspraktikad, osa konsulteerivad ka sotsiaalsete partneritega ja parlamendiga, teevad seda väga tõhusalt, teised jälle ei ole see kombeks, aga peaks olema. Need on asjad, mis valmivad tähelepanu. meil on kindlasti vaja rohkem aega, sest tegelikult tõesti need arutelud toimusid väga lühikese aja jooksul ega olnud võimalik pidada väga põhjalikke arutelusid ja kindlasti on meil vaja, et meie arutelud oleksid ka temaatilise suunitlusega. nüüd teie teine küsimus, Bulgaaria ja Malta. jah, see pensionile jäämise iga ja äh, elustandardid. Need on ju küsimused tegelikult, mis puuduta ainult neid paari riiki, vaid teisigi ja kui aeg lubab, siis praegu, kui meil on tõesti tõsised väljakutsed, me peame mõtlema ka homse peale. ja tuleb leida aega ja põhjalikult arutada läbi need probleemid, mis on Bulgaariale Maltal lahendamata. näiteks milline mõju poliitiline, eh, majanduslik, sotsiaalne eh, mõju on pensionile jäämise eal ja elukvaliteedi eh, toetamisel, sellisel toetusel? Sven Kiigolt, ma alustan saksa keeles, aga pärast on mul ka üks ingliskeelne küsimus esmalt äh, sooviks ma teilt äh, tervitada selle puhul, et te siia tagasi tulite ja pärast seda, kui ma olen läbi vaadanud komisjoni dokumendid ja äh, need dokumendid, mis nüüd vastu võeti, on tegemist edusammuga, me näeme, et ähm, dokumendid ei ole väga palju nõrgemaks muutunud, me oleme mõningates kohtades näinud, et dokumente sooviti nõrgendada, aga kokkuvõttes äh, me näeme, et paljude riikide puhul ei ole üldse muutusi sisse viidud. see on põhimõtteliselt rõõmustav ja see näitab, et komisjoni roll on tugevnenud, nagu te ka ise ütlesite. riik, äh, mida ma kõige paremini tunnen, nimelt omaenda koduriik Saksamaa, selle kohta tuleb öelda, et äh, jääb mulje, et äh, nõukogu leidis uue triki selleks, et äh, takistada, et seda kõike tõsiselt võetaks. esmalt on soovitused põhim-, küll tasakaalustatud, ei saa öelda, et need soovitused oleksid üksnes majandusliberaalsed ja tuntakse alati ainult äh, palkade langetamist, mitte palkade tõusu, seal on juttu, et äh, kui tootlikkus tõuseb, peaksid palgad ka tõusma, et vaja on investeerida haridusse ja teadusuuringutesse, et et äh, haridussüsteem ei teeni kõige nõrgemaid, juttu on sellest, et vaja on liberali-, liberaliseerida mõningaid teenuseid, kus on raskusi turule päär-, pääsuga. kahju, et äh, Wolf Klints praegu siin ei ole huvitaval kombel, sest et see puudutab ka tema valijaid, et äh, apteeke ja komisjon on tõesti julgenud minna ohtlikesse ala, ohtlikesse aladesse ja nõutakse ka maksustiimulite loomist. Äh, ja see puudutab näiteks abieluvararežiimi siin on väga palju asju kõne all, Saksamaa ei soovinud muudatusi, aga kui vaadata detaile, siis tegelikult on soovitused samad nagu eelmisel aastal, sest äh, neid soovitusi ei järgitud. ning nüüd tekib järgmine küsimus, et mis äh, juhtub nendes valdkondades, kus äh, soovitused üldse ei muutu, kus riigid ütlevad, et nemad mitte midagi ei tee, sest äh, seal ei ole ette nähtud äh, seda mm, järgi või sellita põhimõtet, et kui riigid soovitusi ignoreerivad, siis pannakse need tabelisse, öeldakse näiteks, et osaliselt on neid soovitusi järgitud, kui mingeid pisiasju on järgitud, aga põhimõtteliselt midagi ei muutu ning mind huvitaks, et mm, kuidas kavatseb nõukogu äh, tegutseda nende riikidega, kus aastaid äh, antakse samu soovitusi ning mind huvitaks, et äh, kuidas komisjon hindab seda, kui mõned riigid soovitusi järgi arvavad, et keegi nagunii ei huvita sellest um.? lõpetuseks üks märkus inglise keeles. Te rääkisite sellest vajadusest üles endada solidaarsust, et tõesti üle saada probleemidest, mis on kandunud Kreekast teile Küprosesse. ja me näeme, kui tõsine olukord Küprosel praegu on. ja on tõesti palju häid põhjuseid, miks peab toetama teid, et pangasüsteem kokku ei variseks aga samas ma esitan omale küsimuse, solidaarsus ei ole ju tegelikult ühesuunaline asi. me arutasime teie maksusüsteemi juba Strasbourgis, see võimaldab seda, et sisse tulevad dividendid maksustatakse nullmaksumääraga ja välja minevad samuti. see on üks põhjuseid, miks teil on kakssada viiskümmend tuhat ettevõtet registreeritud Küprosel ja need arvatavasti ei ole mitte eh, teie majanduse pärast seal, vaid sellepärast, et teil on väga soodus maksukeskkond nende jaoks. ja ma esitan omale küsimuse, et et kui te palute Euroopa mehhanismidelt toetust, siis kas te olete valmis muutma seda, kuidas teie maksusüsteem on korraldatud? et seda ei saaks ära kasutada selleks, et mujal maksudest kõrvale hiilida. minu arvates on see täiesti õiglane palve, kui solidaarsusest rääkida, mida teie soovite. The... ma vastan viimasele küsimusele kõigepealt solidaarsust, millele mina viitasin, ei olnud Küprose jaoks, vaid see oli üldiselt. kui ma ütlesin, et Kreeka on see riik, kus probleemid tekkisid, siis sealt kandusid nad üle Küprosele ja ma ütlesin ka, et ma usun vägagi solidaarsuse põhimõttesse, samas nii nagu kreeklased eeldavad solidaarsust, peavad nad ka väga tõsiselt siis võtma oma kohustusi Euroopa suhtes. ja selles kontekstis ma rääkisin solidaarsusest, mitte Küprose kontekstis, aga solidaarsuse eh, kontseptsioon võib puudutada igat riiki. nii ma ütlesin, see võib käia kõigi kohta. nüüd konkreetsemalt midagi, millest te enne rääkisite, ma ei hakka maksudest rääkima, sest see ei olnud meie kohtumise eesmärk aga ma ütlesin, kui kellelgi on informatsiooni, mis teie leiate, et vale on, siis kirjutage mulle, siis ma vastan teile kirjalikult. jah, sest maksusüsteemist Küprosel on väga palju räägitud. maksusüsteem Küprosel on tõesti väga mak-, madalate maksumääradega, aga need kohtuvad kõigi, kohalduvad kõigile kohalikele, kõikidele ka eurooplastele meil kõigile maailmas, kes tahavad äri ajada Küprosel. madala maksumääraga riik oleme meie. Te küsisite, et mis siis juhtub, kui äh, riigipõhiseid soovitusi ignoreeritakse ja neid hakatakse ikka ja jälle üle kordama, neid samu soovitusi. mis siis juhtub? Teil on õigus, just sel põhjusel see kontseptsioon, millele ma siin viitasin mitu korda, et eh, täida nõuded või selgita, eeldab nüüd, et nõukogu on see, kes peab endale vastutuse võtma soovituse eest. ja komisjon ja nõukogu on võtnud omale nüüd suure-suure vastutuse, mida tal enne ei olnud ja nüüdsest ja see ongi see kõige parem asi. meil on nüüd süsteem, mis tasapisi edasi areneb, aga samas väga tõhusalt ja nüüd on äh, nõukogul kohustus selgitada, miks kaks aastat järjestikku üks ja sama soovitus on antud riigile. jah, teie märkus oli väga õige, aga ma loodan, et see mehhanism, mis nüüd loodi, hakkab andma ka tulemusi sedamööda, kuidas aeg edasi läheb. jälle ma jagan äh, oma sõbraga küsimusi, kui tohib. vabandust, ma ei. Äh, meil on veel kaheksa äh, küsimuste sooviga saadikut. minu lend läheb alles kell kaksteist keskööl, nii et olen teie käsutuses peab keegi teine siin koosolekut juhtima. nii, Kei, ECR. jah, ma küsin väga lühidalt, sest meil olid juba väga põhjalikke küsimusi. aga küsimus on järgmine, see on midagi, mida minu valijad kogu aeg küsivad, et kas meil kõige hullem on juba käes kõikides liikmesriikides või on veelgi halbu uudiseid tulemas. arvestades seda dialoogi, mida te olete pidanud ja teie rolli nüüd eesistujana, kas te võite nüüd mulle kinnitada, et tegelikult asjad on jälle paremuse poole pööranud ega lähe enam hullemaks? Said, nagu ma ütlesin, ma olen täna esimest korda eesistuja toolil, ma ei tea, kas see mind küll eks-, minust eksperti teeb, ma ei ole päris kindel, aga ma üritan vastata. see rahvusvaheline kriis on nüüd juba mõnda aega kestnud. aastal kaks tuhat kaheksa, te mäletate Lehman Brothers Äh, juhtum ja pärast seda on pangandussektoris olnud teisigi selliseid juhtumeid ja keegi ei eita seda, et tõesti kõvasti on vaeva näinud Euroopa ja ka väljaspool Euroopat selleks, et asjad jälle korda saada. G kakskümmend, G seitse kohtumised, kõikjal on käsitletud seda olukorda, mis on tekkinud teatud nõrkuste pärast mis on vaba turusüsteemis. ja väga palju tööd on ära tehtud ja mina tahaksin küll mõelda, et me juba oleme jälle hakanud edasi liikuma. osa finantsprobleeme, mis meil siin Euroopas on, on süvenenud eurokriisiga seoses nii et selles mõttes on asjad hullemaks läinud, meil on siin topeltprobleemiga vaja rinda pista. aga kui me mõtleme selle peale, mis on viimase kuue kuu jooksul juhtunud, kui me vaatame neid otsuseid, mis on langetatud, hiljuti kümme päeva tagasi võeti tippkohtumisel vastu otsuseid, nii et ma usun, et kõige tähtsamaid küsimusi on nüüd käsitletud ja isegi praegu tegeletakse sellega. ma olen kindel sellest, mida mina tean, tugines informatsioonile, mis minu käsutuses on, et asjad on paremusele pööranud. igatahes on nad nüüd kontrolli all. ja sellepärast ma võin täiesti kindlalt öelda, et olukord on kontrolli all, arutelud jätkuvad, kuidas olukorda parandada vabandust, palun ärge blokeerige vaatevälja saadikul, kes küsimuse esitas, ei ole hea, et te seal keskel seisate. jah, kui keegi te, sinu ees seisaks, kui sina küsimuse esitasid, mul tahaks näha, kuidas see sulle meeldib. aitäh no ma sooviks esitada küsimuse ah, okay. sina saad küsimuse esitada hiljem. ma arvan, et ma võin nüüd lõpetada. et ma olen optimist. ma usun, et me oleme äh, sellest kriisist väljumas, sellest eurokriisist välja tulemas ja finantskriisist ka. aga olgem kannatlikud. vabandust, et ma pidin katkestama, aga täna hommikul juhtus sama asi. assistendid tulevad siia, räägivad saadikutega ja tegelikult eh, varjavad saadikute eest kõnelejaid. nii et tasuks siin olla distsiplineeritum. nüüd Äh, tuleb küsimused võtta rühmadena, sest meil on vaid kakskümmend viis minutit jäänud. Äh, nii kaua on meie käsutuses see saal siin ja ka tõlge. Jean-Paul mis äh, kellani meil ette on nähtud see koosolek, sest et alguses oli ette nähtud ühetunnine koosolek äh, kella kolmest kella neljani, aga mis kellani meil nüüd on ette nähtud see koosolek, sest et meil on ju kõigil muid kogu-, äh, kohtumisi ka, et kas ette on nähtud ühetunnine koosolek? jah, me võime jätkata poole seitsmeni, saal ja tõlge on selle ajani meie päralt aga küsimused jah, on pikad, nii et tunnist meil ei piisa, tund on juba läbi, nii et minister ütles, tema võib jääda, nii et meie jätkame poole seitsmeni, kui teile nii sobib. aga nüüd ma võtan küsimused gruppidena, et see võib-olla kiirendab natukene. Antolin, Sanchez Presedo ja Otmar Karas ja veel keegi Otmar on läinud, nii et Werner, sina oled siis. ja Antolin, mitte veel, veel mitte. Yeah. sina oled kolmas, Antolin, Pablo ja siis sina. aitäh ma tänan Küprose esindajaid siia tulemast ja ma tänan ka selle eh, dokumendi tutvustamise eest ja mm, kindlasti on väga hea edendada majanduse koordineerimist Euroopa Liidus. ma olen pärit riigist, mis eh, sai kõige rohkem eh, soovitusi, kaheksa tükki ja palun, ja mis puudutab Eurotsooni, siis palun kinnitage mulle, kas komisjon muudatusi kinnitas, kolme soovituse kohta oli soovitud muudatusi, need tunduvad olev-, minevat õiges suunas, tegemist on positiivse muudatustega. siin on juttu paremast teavitamist ja äh, pensionitest ja halduskuludest ning äh, sellest, et pensionile mineku iga tuleks äh, hilisemaks lükata ja tegemist on ka haavatavamate elanikkonnakihtide tööhõivega ja soovitakse, et Hispaania sooviva aja jooksul viiks läbi kohandumise ja äh, kõik ja eelarve konsolideeriks, seda tuleb teha mõistlikult ähm, minu arvates. me oleme esitanud eelarve, kus oli ette nähtud viie koma kaheksa protsendine puudujääk nõukogu arvas, et vaja oleks viit koma kolme, nüüd räägitakse kuuest koma kolmest protsendist. ma arvan, et äh, see peaks siiski kuuluma äh, nõukogu negatiivsete tulemuste hulka, et nõu-, nõustuti kriteeriumite muutmisega ning teine küsimus. E, Hispaania puhul on ette nähtud äh, spetsiifiline tähtaeg, tegemist on kaheaastase e, plaaniga ja ette on nähtud ka kolmekuuline, kolme kuu pärast toimuvad kontrollid, mis peaksid äh, kontrollima selle, selle plaani järgimist. eurotsooni eh, puhul ei ole ette nähtud tähtaegu, aga riikide puhul on, ma arvan, et Eurotsooni puhul tuleks ka ette näha tähtajad. ja ma arvan, et see kõik peaks olema kirjas ka nõukogu dokumendis. okei okay,, I am losing lots of questioners because.... jah, eh, ma kaotan siin juba küsimuse esitajat, sest me läheme nii aeglaselt. Pablo, Astrid on läinud ja siis Anni. ja siis vastused Gracias, eh, Sharon. Querido ministro, también agradecerle su presencia hoy aquí y referirme a una... aitäh! Äh, väga hea, et te täna meie hulgas olete ja mul on küsimus, mis puudutab pangaliitu. E, Euroopa Parlament on alati seda pooldanud ja väga hea, et viimasel äh, ülemkogul ka nii kaugele jõuti, me oleme äh, tutvunud heade külgedega, ülemkogu andis komisjonile selge mandaadi, et valmistatakse ette vastav äh, eelnõu, äh, ette on nähtud ka tähtaeg selle töö jaoks, aga mõned nõukogu liikmed räägivad mõistlikest tähtaegadest teised äh, aga väidavad, et võib-olla läheb pangaliidu loomisega aega aastaid. milline on teie seisukoht ECOFIN-i eesistujana, mida te sellest arvate? kas need ettepanekud on optimistlikud või pessimistlikud, võttes arvesse täht-? ma tänan ma ei taha teid keerulisse olukorda panna ja Kreeka kohta küsida. soovitus, mis Kreekat puudutab, on väga lühike, ütleb, et rakendada programme ja see on just see, mida uus valitsus ja uus finantsminister kavandavadki teha. aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et ei aita see, kui mõnda äh, riiki nähakse kui teemonit, et euroalal, et ta on süüdi kõikides hädades. see ei vii kuhugi. ja nüüd ma tulen jälle riigipõhiste soovituste juurde ja teie konkreetsete märkuste juurde Portugali ja Küprose kohta. üks asi on see meie vastastikuse sõltumise probleem, selles ei ole mingit kahtlust ju teie tähenduse kärped Kreeka võla, riigi võlakirjade puhul tekitas tohutu kulu Küprosele, aga on olnud probleeme ka öö, maksudega Küprosel. see vastastikune sõltuvus on üks asi, aga teine asi on nüüd lahenduste otsimine ja olukorra parandamine ja palun kaaluge neid ettepanekuid, mis saadikud siin komisjonis tegid. Liisa nimetas kuus pakki, mina viitan kaks pakile, uuele eh, paketile, määrustele, mis puudutavad eh, finantseeret. meie tegime sellise ettepaneku nende määrustega seoses, et riigid, kes on programmi all, kes rakendavad neid kohandamisprogramme, peavad saama ka mm, tegutseda paindlikult. peavad arvestama, kui nad makromajandusliku nihetega tegelevad, ka nende teguritega, mis on tegelikult nende kontrolli alt väljas. meie pakkusime välja sellise suurema paindlikkuse, et tulemus oleks tõhusam. sellised olid parlamendi ettepanekud. ja nüüd minu küsimus teile, kas te toetate sellist lähenemisviisi? meil on äh, homme selles küsimuses kolmepoolne kohtumine ja siin äh, ka eesistuja esindaja sellel kolmepoolsel kohtumisel on kohal, nii et me siin praegu kolmepoolset kohtumist ei korralda, aga te võite vastata nii, nagu teile meeldib. Regarding the first question, which um... kõigepealt esimene küsimus puudutas Hispaaniat ja kaheksat soovitust mis Hispaaniale konkreetselt anti. ma arvan, et soovitused olid äärmiselt asjakohased. ja finantsminister Luis täna informeeris ECOFIN-i ja eile õhtul eurorühm, eurogruppi informeeris ta ka, ütles, et aktsepteerib aktsepteerib kõiki soovitusi, sest need on eeltingimuseks, aga ta ei ole nõus seda absoluutset aktsepteerima, nimelt äh, Hispaania mitte ainult ei saanud pankadele abi selleks, et rekapitaliseerida oma pangad, vaid nad said ka pikendust üks aasta sellele, et eelarve puudujääki vähendada eh, praeguse kuus koma kolm ja sellelt kuue koma kolmelt kahele protsendile aastaks kaks tuhat neliteist. ma ei saa küll üksikasjadest siin rääkida, aga see lähenemisviis, mis soovitustes oli, oli mõttekas ja reageerides sellele eurorühm ja Ecofin täna kinnitasid heaks Hispaania abitaotluse. nii et te näete, et Euroopa on aitamas, instrumendid on olemas, rahalised vahendid on olemas, et aidata, see on selline kahepoolne vastastikune protsess. ja Kreekaga on sama lugu, me teame, et Kreekal on probleem äh, aga ma siin rääkisin juba enne solidaarsusest. meil on vaja üles näidata solidaarsust Kreeka vastu, aga samas tuleb öelda ka, et kohustustest tuleb kinni pidada. ja kui ma täna rääkisin uue rahandusministriga Kreekast, härra Janis Stugnarasega, siis ta eile õhtul oli rääkinud eurorühmale seda, et Kreeka kindlalt peab oma kohustustest kinni. nii et tõesti, see on selline kahepoolne asi, see solidaarsus käib käsikäes kohustustega. nüüd pangaliit. see on uus teema, mis tõusetus alles kümme päeva tagasi, väga palju tuleb ära teha veel selles vallas. see on üks ECOFIN-i prioriteete ja nõukogu prioriteete laiemalt ja õige pea on tulemas ettepanek Euroopa Komisjonilt selle kohta. enne ma ka juba rääkisin sellest ühtsest järelevalveasutusest. see on üks äh, pangaliidu komponente või, või eeldusi. nii et niipea, kui meil selline järelevalveasutus saab olema, äh, siis ma usun optimistlikult, et kindlustunne naaseb turgudele. finantsturud ju tegelikult tuginevad andmetele ja pangasüsteem on niivõrd tähtis igale majandusele, sest ta toetab seda ja samuti riikide võlad seonduvad selle teemaga. To... kas te tahate öelda, et annate meile kõik, mida meie soovime, kaks pakki osas, Anna tegelikult seda ju küsis või tahate äkki mida kaks pakki kohta veel lisada? Äh, ma arvan, et me ei peaks ennetama loodetavasti väga huvitavat homset arutelu. nii et räägime sellest homme. see ei ole sugugi üllatav, aga loodetavasti me homme edasi liigume. nii et suur tänu, ma vabandan nende saadikute eest, kes pidid lahkuma ja ei saanud küsimusi esitada, aga koordinaatorid küsisid algul liiga palju pikki küsimusi. ja aeg läks, tänan, et tulite, me mõistame, et teil oli Ecofini toimumise ajal väga raske ära tulla. ja kui saadikud ei tea, meie järgmine kohtumine on kolmandal septembril kell kolm. tänan